mandaadid kinnitatud. põhiõiguse küsimustega tegelev komisjon vastaval, äh, tegeles kodukorra artikli nelikümmend seitse tõlgendamisega, vastavalt artiklile kakssada üks lõikele kolm teeb ta järgmise tõlgenduse äh, ettepaneku. vastavalt rahvusvahelistele lepingutele artiklis kaheksakümmend kolm kodukorras on äh, ei ole võimalik kasutada seda menetlust äh, assotsieeritud komisjonide puhul vastavalt artiklitele nelikümmend seitse ja artiklile seitsekümmend viis. ja selline tõlgendus jääb kehtima, kui protokolli koostamiseni ei esitata protesti. siis olen ma saanud vastavalt komisjonilt ka oma arvamuse selle kohta ja